deklaratsioonile, kus ta ütleb, et tal ei ole mingisuguseid äh, huvide konflikte Euroopa Parlamendi saadiku tööga. järgmisena hakkame arust-, äh, arutama mobiiltelefonide laadijate äh, üht-, standardiseerimist. ning kõigepealt saab sõna härra Capato. suur tänu! me räägime siin millestki väga ilmselgest Euroopas on umbes viissada miljonit äh, mobiiltelefoni ning umbes kolmkümmend erinevat laadijat. mingisugust tehnilist põhjendust sellel ei ole. lihtsalt tootjad ühelt poolt äh, ebaõiglaselt äh, spekuleerivad nende müümisega ning teisalt kahjustab see ka keskkonda kuna eh, tarbijad on sattunud nii-öelda lõksu, siis sadu miljoneid laadijaid visatakse lihtsalt ära igal aastal, sest tarbijad peavad neid laadijaid vahetama. volinik härra Verhoigen juba vastas kiiresti meie küsimusele, eh, millega, millest paluti standardiseerimist eh, laadijate puhul. täna me küsime komisjonilt, milline on praegune olukord, kas on saavutatud ka mingit edu. üks äh, võimalik äh, äh, lahendus oleks eneseregulatsioon mobiiltelefonide tootjate enda poolt, et tootjad omavahel lepivad kokku mingites standardites, mis lõpetaks selle naeruväärse olukorra. aga härra Verhoigen igasugune eneseregulatsioonil põhinev tagatis peab käima koos mingisuguse õigusaktiga, eriti kui eneseregulatsioon on ebapiisav. samuti tuleb siin äh, laadijate asemel kaasata, äh, laadijate kõrval kaasata ka teist, teised digitaaltehnoloogia saavutused ning äh, Euroopa Liidu standarditel on võimalus muutuda ka ülemaailmseteks standarditeks, mis tuleks kasu nii Euroopa Liidule kui tarbijatele. suur tänu, härra volinik! president, daamid ja härrad, ma saan Euroopa Parlamendile kinnitada, et me oleme saavutanud edu mobiiltelefonide laadijate ristkasutuse küsimuses kõigepealt tahaksin ma tänada härra Kapatot ja härra Mandersit pühendumuse eest selle probleemi lahendamisel, mis seisab Euroopa Liidu kodanike ees iga päev. ma nõustun teiega täiesti, et meil tuleb lõpetada see erinevate mobiiltelefonide laadijate levitamine ning leida ühised standardid. sadu miljoneid adaptereid ja laadijaid tähendab seda, et nii tarbijatel kui keskkonnal on suur koorem kanda, iga kord, kui ostate uue mobiiltelefoni, peate te ostma ka uue laadija. isegi kui on tegemist sama tootja poolt valmistatud mobiiltelefoniga, ei saa sageli kasutada sama laadijat. tegemist on tõsise probleemiga, aga me peaksime meeles pidama, et mobiiltelefoni laadimine on tegelikult tehniliselt üsna keerukas protseduur. paar aastat tagasi ei olnud tehnoloogia veel nii palju arenenud, et me saavutaksime täieliku standardiseerimisele, sellega olid seotud teatud ohud. näiteks ülekuumenemine või põlema minemine. nüüd aga ei ole mingisugust tehnilisi, mingisuguseid tehnilisi takistusi standardiseerimise ees ma olen tulnud välja spetsiifiliste ettepanekutega tööstusele, et nad töötaksid välja ühtse laadija. ma olen veendunud, et tööstus täidab oma kohused ning meie Euroopa institutsioonidena peame hoidma silma peal uutel arengutel ning mitte mingil juhul ei tohi välistada ka edasiste õigusaktide võimalust. hiljuti toimus Barcelonas telefonioperaatorite konverents ning nemad lubasid, et kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks on kõigil uutel mobiiltelefonidel standardiseeritud laadija. aga sellest ei piisa. komisjon soovib täielikku laadijate ristkasutust, mis põhineks ühtsetel standarditel ja siduvatel kohustustel, mis on pandud tööstusele peale. komisjon loodab aprilli lõpuks koostada ka siduva memorandumi, millele kirjutavad alla peamised mobiiltelefonide tootjad ning nad tagavad sellega, et, et kõiki tuleviku mobiiltelefone saab laadida samadest laadijatest. komisjon tuleb välja uue õigusakti projektiga alles siis, kui tööstus selle memorandumiga ei nõustu MP3 mängijate puhul ootame me samasugust arengut, kui me oleme murrangu saavutanud mobiiltelefonide rindel. kui seda ei juhtu, peame me astuma õigusloomelisi samme. komisjon öö, ootab vägagi ka Euroopa Parlamendi toetust selles küsimuses, et me saaksime selle probleemi lõpuks lahendada, suur tänu! president ja nüüd äh, fraktsioonide nimel, kõigepealt Rahvapartei nimel härra Rüübik, kaks minutit. jah, aitäh, proua president, suur tänu volinik Verhoigenile, daamid ja härrad. täna saame me pühitseda nii-öelda Euroopa mobiiltelefonide päeva, sest pidades silmas ka seda, et rändlusmäärus on samuti kokkulepe, lepitud, äh, peaks kõik see kaasa tooma olulisi kulude kokkuhoiuvõimalusi ja loomulikult ähm, majanduslanguse ajal on see suurepärane, nii et äh, tasud peaksid äh, tulevikus langema ja see on Euroopa kodanikele oluline. mis puudutab laadijaid, siis loomulikult peab olema ka tõhususklasside märgistamine, nii nagu külmikute puhul äh, näitamaks, kui palju energiat laadija tarbib ning samuti peaks olema ole-, siis võimalus automaatseks väljalülitamiseks, mis ise eh, käivitub niipea, kui telefon, telefoniaku on laetud. ning samuti oleks oluline kaasata standardiseerimisasutused ning anda neile juhiseid, tulemaks välja ettepanekutega, mis võimaldavad meil kõik selle praktikas rakendada. ning samuti oleks hea aja jooksul, nii nagu volinik ütles, see, kui me suudaksime aprilliks saavutada eh, eneseregulatsiooni, vabatahtliku regulatsiooni ja hiljem võib-olla peaksime tegelema seadusandlusega. loomulikult ei ole see kõik lihtne, ühelt poolt on meil see ühendus eh, laadija ja telefoni vahel, kuid kindlasti eh, tehniliselt on võimalik see probleem lahendada, kuid siis on küsimus ka stepslist ja me teame, milline on probleem siin seoses Euroopa standardiseerimisega ja jällegi on meil vaja ettepanekuid, et seda ületada ja siin ei ole tegu mitte ainult Euroopa-sisese, vaid ülemaailmse probleemiga ja võib-olla äh, IS, ISO ehk Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon saaks äh, samuti aidata meid, siis oleks lahendus globaalne. aitäh ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel proua Tikau, kolm minutit suur aitäh, proua president, härra volinik, daamid ja härrad. teema, mida me täna vaatleme, on küsimus, mis teeb suurt muret paljudele Euroopa kodanikele. kaks tuhat üheksa on loovuse ja innovatsiooni aasta ning kui selle protokolli osas jõutakse kokkuleppele vabatahtlikult, eh, kui selle kirjutavad alla mobiiltelefonide tootjad, siis on kindlasti see sammuks ühtlustamise suunas. kuid ennekõike peame me sisse viima ühtsed tehnilised standardid väga oluline on, et vastavad Euroopa institutsioonid, kes vastutavad standardiseerimise eest, oleksid samuti kaasatud, nii et neid standardeid saaks tõesti turul rakendada. samuti on oluline mm, korraldada tarbijateadlikkuse tõstmise kampaaniaid. ei piisa sellest, kui on õige märgistus mobiiltelefonidel, mis viitavad energiatõhususele. vajalik on teavitada tarbija teabekampaania, mis siis annaks teavet just selliste laadijate kohta, mida vaja on. aasta kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kaksteist saabub õige pea ja seetõttu oleksid need sammud abiks ka eh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eesmärkide saavutamisel. samuti tahaksin mainida asjaolu, et on turule ilmunud teatud niisugused rakendused, mis tähendavad seda, et mõned mobiiltelefonide laadijad mm, on niisugused, nendega saab eh, laadida kahte-kolme tüüpi erinevaid telefone mis on erinevate kaubamärkide all. ning samuti saab neid laadida üheaegselt. nii et me peaksime investeerima rohkem sellistesse uurimistegevustesse, mis aitaksid lahendusi töötada just kommunikatsiooni ja IT valdkonnas. väga palju edusamme on juba tehtud, seitsmes äh, raamprogramm teaduse ja arengu osas panustab äh, vägagi sellesse kuid ma usun, et me ei ole tegelikult sellesse valdkonda piisavalt investeerinud. ma loodan, et kui see protokoll alla kirjutatakse, siis see on esimene samm selles suunas, mis liigub ühtsete standardite poole. ja nüüd äh, liberaalide nimel härra Manders, kolm minutit. suur aitäh, proua president äh. räägime siin teemast, mis on väga oluline meie tarbijate jaoks tegemist on väga erilise teemaga, ehk siis äh, meie mobiiltelefoni laadijate standardiseerimine, see on väga oluline meie siseturu toimimise seisukohast ja mida vähem ametivõimud sekkuvad turgu, seda parem, aga samas ka tarbijatel on teatavad õigused. iga kord, kui me ostame uue mobiiltelefoni, siis me peame ostma ka uue mobiiltelefoni laadija. ja see on ju üsna tülikas meile tarbijatele mis tähendab seda, et äh, umbes kolmesaja miljoni euro eest visatakse minema mobiiltelefoni laadijaid äh, kogu aeg äh, igal aastal. sellepärast, et kui me ostame mobiiltelefoni, siis nagu öeldud, tuleb osta ka laadija. see ei ole probleemiks ainult mitte meie majandusele, vaid see on tegelikult ju probleemiks ka energia kokkuhoiu seisukohast. härra Kapato ja mina oleme uurinud siin Euroopa standardit ja ma tahaksin siin tänada ka volinikku ja tänada komisjoni selle eest, kuidas nad äh, on selle küsimusega tegelenud. ja loodame, et äh, õige pea äh, lepitakse kokku selles küsimuses, ma tahaksin tänada seda, selle eest komisjoni ma ei tahaks, et oleks mingisuguseid kohustusi, aga igal juhul äh, peaks olema äh, mingid stiimulid, inimesed langetavad ju õigeid otsuseid siis, kui nad mõistavad, äh, milline see õige otsus on. kolmkümmend viis aastat tagasi küsisin ma oma naiselt, kas ta tahab minuga koos elada, kui ja ja, ja, ja ta oleks, kui ta oleks teadnud, mis siis tuleb, võib-olla ta ei oleks jah öelnud, aga, aga igal juhul äh, turul on samasuguseid äh, asju, aga me peame näitama turule ja mobiiltelefoni tootjatele, mis on õiged otsused. sama küsimusel asetust võiks kasutada erinevate teistsuguste elektrooniliste toodete puhul, sest et eks meil kõigil ole ju kodus äh, kaks-kolmkümmend erinevat äh, laadijat ja kui me satume kuskile mujale, siis äh, me peame ikkagi laenama mobiiltelefoni laadijat, aga sageli mobiiltelefoni laadijad meile ei sobi. nii et ma tänaksin veel kord komisjoni, me loodame, et see kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta kuupäev jääb jõud, jõusse ja et muutused toimuvad, aga oluline on see, et äh, me peaksime edendama vabatahtlikud äh, eneseregulatsiooni ja selle teel, sel teel me ka oleme. Euh, ja kuna proua Niblerit pole kohal, siis lähme edasi vaba mikrofoni juurde, palun, härra Rüübik tahab midagi lisada frau präsidentin! ich hätte an herrn kommissar verheugen noch eine frage und zwar es gibt ja die usb. mul oleks küsimus härra verheugenile kas USB interface'i võiks kasutada ka elektri ja, ja andmete puhul, kas USB äh, ei oleks lahenduseks siinkohal? volinik. jah, äh, see on üks küsimus, mida ma tahtsin tegelikult mainida ja ma olen selle küsimuse pärast just äh, sellepärast äh, üsnagi positiivsel seisukohal, sest ma ei arva, et me teeksime tööstusettevõtetele olukorra keeruliseks, tõesti USB äh, on meil olemas, USB kontaktid on meil olemas ja seda saab väga hästi kasutada äh, ka äh, käe, käe, peo, pihutoodete puhul nii et USB tehnoloogia on siinkohal väga sobiv. ja Äh, ühesõnaga, tegelikult äh, standard on meil juba olemas ja proua Tikale tahaksin ma öelda siinkohal, et väga palju äh, töötatakse praegusel hetkel energia noh, tarbimise ja energia kokkuhoia nimel erinevate elektri ja elektroonikatoodete puhul. ja selle küsimusega tegeleme me hiljemalt siis, kui me asume direktiivi rakendamise küsimuse kallale see direktiivi puhul, mis käsitleb energiat tarbivaid tooteid. juba praegu töötatakse selle direktiivi ettepaneku puhul ja lõpetuseks härra äh, Rüübich tahaksin ma öelda, et automaatse väljalülituse mõte on väga hea, mitte ainult laadijate puhul, vaid ka teiste elektroonikatoodete puhul ja komisjon tegeleb ka selle küsimusega ja õige pea kanname teile ette oma töö tulemustest. suur tänu, sellega lõpetame selle arutelu teema, järgmine äh, päevakorrapunkt on soovitus teisele lugemisele, Sarah Ladford, ühised konsulaarjuhised, biomeetrilised tunnused ja viisataotlused